koostööd ja olen valmis koostööks, ma tahan tänada kõigi, kes sõna võtsid ja veel kord suur tänu ka härra volinikule. suur tänu ka minu poolt teile suur tänu, proua raportöör ja härra volinik ja loodetavasti langetatakse siis nüüd edasi mõistlikke otsuseid. sellega on see arutelu lõppenud, homme on siis aeg nende mõistlike otsuste langetamiseks, nimelt äh, kell kaksteist kolmkümmend pärastlõunal järgmisena aga arutelu täna täiskogus härra Kreutzmanni raport to-, tolliasutuste kontroll intellektuaalomandi õiguste järgimise üle. Äh, härra raportööril on sõna neljaks minutiks nüüd. juhataja, härra volinik, lugupeetud daamid ja härrad, intellektuaalomandi õiguste kaitse on äh, olemusliku tähtsusega Euroopa majandusele järjest enam on meil rikkumisi, võltsitud äh, kaubaga, see ohustab meie majandust ja töökohti. võltsitud tooted ei kahjusta mitte ainult asjasse puutuvat tööstusharu, vaid need võivad olla ka ohtlikud tarbijate tervisele ja ohutusele, see tihti unustatakse aruteludes ära äh, trolli, tolliametnikud äh, on välispiiridel heal positsioonil takistamaks äh, ebaseadusliku kauba jõudmist Euroopa Liitu ja seetõttu on ääretult oluline, et olemasolevat määrust äh, kohandatakse äh, aktuaalsete oludega, komisjon tegi eelmisel aastal hea ettepaneku, ta laiendas määruse kohaldamisala, ta tõstis õigus äh, kindlust ja pööras erilist tähelepanu võltsitud kaubaga kauplemisele internetis. aga minu arvates äh, on veel piisavalt potentsiaali, et parandada asjasse puutuvate isikute olukorda, pean siin äh, silmas tarbijate õigusi ja ka tollitöötajate õigusi. mul oli äh, raportiga järgmised eesmärgid, tarbijakaitse tugevdamine andmeõiguste kaitse, omandiõiguste tugevdamine ja tollitöötajate aitamine nende töös. intellektuaalomandi õigused on ka tarbijate huvides, sellepärast et võltsitud kaubad ei ole toodetud seadustest lähtuvalt, nende kvaliteeti ei ole kontrollitud ja need ohustavad tarbijate ohutust ja tervishoidu, meile komisjonis näidati kohutavaid äh, pilte tarbijatest, kes äh, võltsitud hügieenitooteid äh, tarbides kannatasid tõesti tervisekahjustuste all. ja samuti on olnud probleeme näiteks võltsitud auto pidurdussüsteemide tootmisega, millel võivad olla vägagi fataalsed tagajärjed me oleme seega teinud äh, mitmeid ettepanekuid ka äh, selleks, et lihtsustada tollitöötajate äh, tööd. kõik liikumised tuleks registreerida kiiresti ja tuleks kindlasti kaupade hävitamise puhul lähtuda sellest, et oleks asjasse puutuva pädeva kohtu luba olemas ja et äh, omandiõiguse kandja ei oleks hävitamise vastu. meil on nüüd eraldi defineeritud äh, väikesed äh, partiid, mille puhul ei ole vaja kontakteeruda õiguste omajaga, see lihtsustab ka tolliametnike tööd. kindlasti tuleks tõhustada koostööd Euroopa tolliametnike ja kolmandate riikide tolliametkondade vahel. edasi, me soovime selle määrusega tugevdada õiguste omajate positsiooni, sellepärast et nemad innovatsiooniga loovad töökohti Euroopa Liidus. kui me soovime töökohti, konkurentsivõime tugevnemist, siis me peame toetama õiguste omajaid. Neil peaks olema parem juurdepääs infole, teiseks seda infot äh, nad äh, peaks saama ka kasutada rikkuja identiteedi kindlaks tegemiseks, ka kohtuväliselt ja kolmandaks, kui on tegemist transiidikaubaga, siis äh, on tegemist ümberpööratud tõendamiskohustusega ja selle juurde ma tulen hiljem veel tagasi. suur tänu! ja ma tahaksin siinkohal tervitada volinik äh, Šemetat ja anda talle sõna komisjoni nimel, palun. suur tänu, juhataja, austatud parlamendisaadikud. ma tervitan häid uudiseid äh, ITRE, Juri ja IMCO komisjonist Jürgen Kreutzmannile erilised tänud selle raporti koostamise eest. intellektuaalomandi õiguste kaitse on väga oluline kohustuslik meie teadmistepõhises majanduses. arvestades teie arutelusid ja ettepanekuid, tahaksin omalt poolt tulla välja kolme sõnumiga kõigepealt äh, ei eksisteeri õigusi ilma rakendamiseta. intellektuaalomandi õigusi peavad tolli ametkonnad jõustama ja komisjoni arvates ei tohiks me välistada mingisuguseid intellektuaalomandi õiguse rikkumisi kohaldamisalast ennetavalt. teiseks, oluline on ka see, et rakendada ei ole võimalik ilma õigusi sisse viimata. meil tuleb äh, ka transiidi osas reguleerida intellektuaalomandi õigused ja oluline on see, et transiidi puhul pöörataks tähelepanu lõpp sihtmärgile ja kui Euroopa Liidus rikkumist kindlaks ei tehtaks, siis peaks tolliametnikud transiidikauba vabaks laskma. ma olen mures ja teadlik seoses probleemidega, mis on seotud äh, ravimitega. oleme rääkinud sel teemal sidusrühmadega ja rahvusvaheliste partneritega. ma olen arvamusel, et äh, viimase minuti muudatusettepanekuid siinkohal ei oleks hea esitada, sest see õõnestab saavutatud äh, kokkuleppeid. mis puudutab äh, kauba hävitamist, siis äh, kunagi ei tohiks seda hävitamist teha ilma vastavate kokkulepeteta osapoolte vahel. ja nüüd jõuan kolmanda teema juurde, meil peab olema praktiline ja mõistlik lähenemine, et äh, tulla toime siin ka väikeste partiide küsimustega, siis meil peab olema vastavalt see mõiste määratletud, aga seda delegeeritud õigusaktides ja tolliametnikud peaksid äh, kauba kinni pidama siis, kui on piisavalt tõendeid, äh, mille põhjal seda teha intellektuaalomandi õiguste tõhus ja praktiline rakendamine loodetavasti on eeskujuks sarnastele standarditele rahvusvahelisel tasandil täna. suur aitäh, volinik. ja nüüd interkomisjoni nimel saab sõna kolleeg Padja Klutšet. aitäh, juhataja, lugupeetud volinik rahvusvahelise kaubanduse komisjoni eh, nimel sooviksin ma rõhutada, kuivõrd tähtsa aktiga on tegemist nii kaubandusettevõtjatele kui ka tarbijatele, sellepärast et see ju tugevdab võltsimisvastast võitlust ja võltsimine on eh, lausa murettekitavalt laienenud viimastel aastatel siin keskendutakse tolliametnike rollile intellektuaalomandi õiguse kaitsmisel. iseenesest õiguslikku alust ei muudeta, seda õigusakti ennast. ma siiski sooviksin üles kutsuda komisjoni, et te lähitulevikus esitaksite ettepaneku ähm, just nimelt intellektuaalomandi õiguse osas. geneerilised ravimid transiidis peaksid selle ähm, mm, reguleerimisalast välja jääma, sest vastasel juhul nad äh, jäävad lõputult seisma piiri peale, ilma et nad jõuaksid nii, sinna riikidesse, kus neid tõesti vaja on. rahvapartei nimel proua Kaiu, aitäh! see kahe tuhande kolmanda aasta määruse ümbertegemine langeb kokku teadvustamisega, kui suuri kahjusid ja kui tõsiseid tagajärgi on meie kodanike tervisele ja heaolule kaasa toonud võltsingud, seepärast et võltsingud ei puuduta sugugi mitte ainult luksuskaupu, vaid ka mänguasju ja ravimeid statistika räägib enda eest, kakssada viiskümmend miljardit on Euroopa ettevõtjad igal aastal kaotanud võltsingutele. ja see ähm, hävitab äh, sada tuhat töökohta ja see on täiesti äh, lubamatu taolis praeguses majanduslikus olukorras. ma sooviksin tänada raportööri ähm, Kreutzmanni sellepärast et sisekauband-, siseturukomisjon tegi väga head tööd, siin tulemuseks on kenasti tasakaalus äh, aruanne äh, või raport, mis äh, õiguste omanikele äh, annab neile kuuluvad ähm, garantiid, paralleelimport on siit välja jäänud ja samas me teeme ka vahet suurettevõtjatel, kes on harjunud tollimenetlustega või tollitoimingutega ähm,, to-, teeme nende vahel vahet ja eristame neid lõppkasutajast. geneeriliste ravimite kohta tahaksin ma öelda, et me viisime sisse mõningad täiendused äh, ja selle tulemusel ma olen täiesti veendunud, et siin kirjutatu vastab ähm, Euroopa Liidu rahvusvahelistele kohustustele, on kutsutud tegelikult üles veelgi rangemat toll, äh, tollikontrolli äh, üheksa, kümme ja üks, kaks, üks on need muudatusettepanekud, mida Rahvapartei toetab. ja eesistuja ja nõukogu on ka esitanud kompromissettepaneku, äh, mida vaadati läbi neljateistkümnendal juunil, äh, põhimõtteliselt homme näeme, kuidas parlamendis läheb ja kas me saame edasi jätkata pärast hääletamist seda tööd. aitäh, sotsiaaldemokraatide nimel proua Anna Hed. suur aitäh suur aitäh ähm, kolleeg Kreutzmannile väga hea koostöö eest, mis on olnud igati kasulik. paljud tooted, millest siin jutt tõttu on, on mõeldud otse lõpptarbijale, ravimid, toiduained ja nii edasi, need võivad aga samas olla vägagi ohtlikud, lausa eluohtlikud. ehk siin on vaja turvalist ähm, turgu lõppkasutajale. võtame kas või paralleelimpordi, siin on äh, paralleelimport püüdu, püütud välja jätta ähm, regu-, reguleerimisalast. pärast hääletamist siiski leidsime, et näiteks geneeriliste ravimite äh, saatmine kolmandatesse riikidesse võib saada takistatud selle õigusaktiga ja sellepärast on nüüd tehtud ponnistusi selle nimel, et arenguriikidesse ikkagi saaks neid äh, ravimeid saata ja ähm, et need äh, sinna piiride taha ei jää selle õigusakti tõttu. geneeriliste ravimite osas öö, äh, hääletame selle ettepaneku vastu tuleb mõelda muidugi ka äh, selliste toodete peale, kus on äh, valesti kasutatud kaubamärk ja nii edasi. tähtis on, et tähtis on kindlasti ka see, et ka geneerilisi ravimeid, et need äh, arestitaks piiril, aga samas, kui need piisava kvaliteediga on, et siis võime lubada neid saata kolmandatesse riikidesse, sellepärast et me ei saa äh, ju sotsiaaldemokraatidena ähm, võtta rajalt maha neid ravimeid, mis on äh, elutähtsad kolmandate riikide kodanikele. härra Manders liberaalide nimel ähm,, aga ma ei näe teda siin saalis praegu. härra Engströmil on siis nüüd võimalus selgitada roheliste nimel seisukohta. aitäh, juhataja. me kõik leiame, et võltsingud on halvad asjad, mida meie Euroopa Liidus ei taha meenutaksin siiski kõikidele kolleegidele, et meil on juba arvukalt õigusakte, meil on tollimäärustik ja nii edasi. selles raportis on uus see aspekt, et tolliametnike pädevust on laiendatud, seni on nad äh, võltsingut pidanud peatama, aga nüüd peavad nad seda tegema kõikide intellektuaalomandi rikkumisega seotud kaupade puhul tollil aga selline varustus puudub, patendikonfliktid on kohutavalt keeruline valdkond, selle jaoks on isegi eraldi kohtud patendi äh, nii-öelda rikkumiste jaoks ja, ja tollil puhtalt puudub pädevus selle jaoks. ja muidugi tekivad eriti probleemid geneeriliste ravimite puhul Need, kes tegelevad äh, ravimitele juurdepääsuga, on väga mures selle raporti pärast ja nad ütlevad, et kui kogu see asi läheb sõnastatud kulul läbi äh,, siis on see kindlasti ravimitele kahjulik. sooviksin aga tõstatada veel ühe punkti. see, need väikesed kaubapartiid, see säte võib vägagi õõnestada usaldust Euroopa Liidu kaubanduse vastu, mida me kõik ju soovime kasvamas ja õitsemas näha. kui toll hävitab kliendi nutitelefoni, sellepärast et Apple, Apple'i ja kellegi teise vahel oli vaidlus selle telefoni osas, no selle kliendi usaldus kaubandusse kaob igaveseks ja sellepärast ma arvan, et enne kui me seda saame aktsepteerida, tuleb see dokument vägagi ümber teha. suur tänu, härra Engström. ja nüüd saab sõna härra Schwab. Äh, juhataja, austatud kolleegid, ma arvan, et äh, härra Kreutzmanni raport äh, pakub äh, õiget lähenemist intellektuaalomandi õigustele Euroopa Liidus. meil on vaja rohkem kaitset rahvusvahelises kaubanduses, seda nii tarbijatele kui ka Euroopa ettevõtetele. mainiti juba seda, et äh, OECD lähtub sellest, et iga aasta me kaotame võltsitud kaupade tõttu umbes kakssada viiskümmend miljardit dollarit. eelnevatel kuudel me oleme tõhusalt tegelenud küsimusega, kuidas paremini läbi suruda intellektuaalomandi õigusi, sest see on ainult üks osa strateegiast, vaid me oleme pööranud tähelepanu ka sellele, kuidas noored mõistaks paremini seda, et intellektuaalomand ei ole miski, mis on äh, kukkunud taevast, vaid et äh, leiutajad, äh, teadlased on tõesti aastaid selle kallal töötanud ja seetõttu on positiivne, et volinik Barnier andis oma heakskiidu intellektuaalomandi õiguste tutvustamise auhinnale. me soovime lihtsustada tolliametnike tööd, võideldes võltsitust kauba ja piraatluse vastu. tolliametnikud ei saa tegeleda botan-, patendiküsimustega, aga kaubamärkide võltsimise ja piraatluse teemaga kindlasti. suur tänu. tänan. ja järgmisena Evelin Keppard, palun. härra volinik, härra Kreutzmann me oleme siin silmitsi väga olulise küsimusega, mida tuleb ähm, lahendada ja reguleerida. mul on väga hea meel, et komisjon esitas vastava õigusloome ettepaneku. me räägime siin kodanike turvalisusest. oleme saanud palju infot selle kohta, kuivõrd problemaatilised võivad olla võltsitud tooted inimeste tervisele, aga probleemiks on siinkohal ka hind, mida tarbijad maksavad. ja oluline on see, et ettevõtted saaksid müüa neid tooteid, mis nemad on välja töötanud ja loomulikult tuleb kaitsta intellektuaalomandi õigust. aga mõningaid küsimusi tuleb Euroopa Parlamendis veel arutada. üks küsimus paistab olevat juba lahenenud ja siinkohal ma tahaksin tänada kolleeg Hetti, kes on teinud väga head tööd seoses geneeriliste ravimite ja transiidiga. see on äh, väga oluline küsimus ja me ei saa lubada seda, et siin tuuakse sisse takistused, mis ei olegi seotud intellektuaalomandi õigustega, vaid hoopis teiste teemadega ja siis tuleb tõsiselt järele mõelda, mida me selles valdkonnas teeme ka proua Hett äh, tõi väga selgelt välja, millised probleemid on äh, nende mainitud valdkondadega seotud. teiseks, härra Šemeta, te ütlesite, et patendiõiguste rikkumise puhul peab säilima õigusriigi põhimõte meie oma fraktsioonis äh, soovime õiguskindlust ja õigusriiklust tagada, me võitleme kodanike õiguste eest ja seetõttu ei ole päris äh, oma no, äh, suva see, kuidas hääletatakse ja kui meie kaks muudatusettepanekut läbi ei lähe, siis meie lõpphääletustulemus homme on lahtine. ja proua Pastus järgmisena, palun. suur tänu härra juhataja, härra volinik, ma tahaksin alustada sellest, et ähm, avaldan tunnustust meie raportöörile. tegemist on Euroopa jaoks väga olulise küsimusega. ajal, mil Euroopa elab üle majandusliku, finants- ja sotsiaalkriisi ja intellektuaalomandi õigusi tuleb sellises olukorras kaitsta ja võidelda võltsingute vastu. see on Euroopa majanduse elulõng me peame äh, tolliasutuste pädevusi suurendama, teaduslikku ja öö, äh, intellektuaalset omandit tuleb kaitsta ja see kõik viib majanduskasvu ja kõrgekvaliteetsete töökohtade loomiseni. kahjuks oleme aga viimastel aastatel näinud öö, äh, intellektuaalomandi õiguste rikkumiste olulist kasvu see on meile maksma läinud kakssada viiskümmend miljonit eurot sada viiskümmend tuhat töökohta on selle ohvriks langenud, kuid lisaks nendele negatiivsetele majandusmõjudele äh, on äh, selliste õiguste rikkumine ka tõsiseks ohuks äh, tarbijate tervishoiule, sellepärast et mõn-, väga paljud võltsitud töötajad, näiteks äh, kosmeetikavahendid, toiduained või äh, ravimid, on äh, toodetud reguleerimata tingimustes ja seega on Euroopa ametitel, institutsioonidel väga oluline roll Euroopa siseturu kaitsel nende võltsitud toodete ees seadusandluse muudatused viivad, äh, toovad kaasa määrusse äh, karmima kontrolli, äh, samas tuleb kaasa suurem õiguskindlus, õigusselgus ning meie seadusandlus vastab siis ka paremini kaasaja tingimustele. Euroopa majandus ja tarbijad saavad seega paremini kaitstud. intellektuaalomandi õigused on äh, ülioluline prioriteet Euroopa kaks tuhat kakskümmend majanduskasvu strateegia äh, saavutamiseks me ajame ju ometigi taga arukalt jätkusuutlikud ja kaasavat majanduskasvu. ja nüüd äh, proua Rapti, kellel on üks minut kõneaega suur tänu, härra juhataja. see teema, millest me täna räägime, omab tegelikult kahte mõõdet. kõigepealt majanduslik mõõde, kaubanduslik mõõde ja teisalt omab see ka väga selget moraalset mõõdet võltsingud ja piraatlus on hoobiks meie majandusele ja töökohtadele, aga ka tarbijakaitsele see, et sellel küsimusel on äh, kaks külge ja kaks mõõdet, on tänases arutelus võtmetähtsusega. me tahame, et äh, tolliametnikel ja Euroopa tollidel oleks võimalus langetada põhimõttelisi otsuseid, aga selles küsimuses ma oleksin väga ettevaatlik. loomulikult on kontrollid väga olulised ja on olulised, oluline see, et need kontrollid järgiksid seadusandlust. aga samas äh, peame me olema valmis ka teatavaks paindlikkuseks. ja ma arvan, et see kehtib eriti äh, geneeriliste ravimite puhul ja et asju nimetada õigete nimedega, tahaksin ma siis rõhutada siinkohal seda, et väga paljud suurettevõtted leiavad äh, võimalusi äh, seadusest mööda hiilida selleks, et äh, peatada geneeriliste ravimite levik, mis on suunatud Aafrika riikidele peaasjalikult. järgmisena saab sõna härra Kohverati. Teil on samuti üks minut. suur tänu, härra juhataja. austatud härra volinik, meie eesmärk on kaitsta tarbijat ja selle eesmärgi nimel peame me vältima vigu, mis tulevad kaasa liiga karmide reeglitega. näiteks kui me anname tolliasutustele pädevuse patendiõigust jälgida, siis me teeme suure vea, see ei ole tolliasutuste töö. Ehm, see kõik ajaks närvi turule ja ei kaitse tarbijaid. sama puudutab geneerilisi ravimeid. geneerilised ravimid ei ole võltstooted tegemist on ravimitega, mis kasutavad samu molekule mida esialgne toode ja maksavad nad äh, tänu sellele, et sellel ei ole mingisugust kaubamärki, oluliselt vähem ja seega me ei peaks geneerilisi ja eriravimeid omavahel sassi ajama ja kui me keelustame geneerilised ravimid, siis äh, teeks, tooks endaga kaasa suure kahju ja on täiesti mõistlik, et me seega nõuame praegusesse määrusesse sellekohast muudatust. suur tänu, härra Koferaati! järgmisena saab sõna proua Irigoyen Peres ja teil on üks minut samuti. suur tänu, härra juhataja! ma tahaksin äh, rääkida umbes samas vaimus kui kolleeg Koferaadi. tõesti, tarbijakaitse sõltub otseselt intellektuaalomandi õiguste paremast kaitsest eriti kaubamärkide puhul. Äh, tolli puhul äh, on oluline tähelepanu pöörata seda, et kui lastakse riiki teatud tooteid, võib see kaasa tuua ohu inimelule ja see tähendab seda, et Euroopa Liit peaks äh, saama siiski paika ühtsed menetlused äh, taoliste kaupade reguleerimiseks. rahvusvaheline koostöö on väga oluline selleks, et sellised tooted üldse jõuakski Euroopa Liidu piiridele, aga samas tuleb äh, leida väga hea tasakaal intellektuaalomandi õiguse kaitse vahel osalt ja teisalt määruse õige tase, me ei peaks laskuma sellesse kiusatusse, et me toodame sellist seadusandlust, mis ei vasta tõenditele ja teadlaste uurimustulemustele, sellepärast et sellisel juhul me äh, peatame geneeriliste toodete läbi äh, viimist Euroopa Liidust ja see oleks väga suureks ohuks kolmandatele riikidele, härra Kelly. suur tänu, härra juhataja! ma tahaksin tänada raportööri äh, ja ka teid, härra juhataja, sellest, et andsite mulle võimaluse sõna võtta selles väga olulises küsimuses, ma teeksin härra volinikule äh, Ehm, ma tahaksin tänada härra volinikku ja härra raportööri kõikide tehtud ettepanekute eest. Ehm, võltstooted lähevad Euroopas maksma, nagu öeldi siin, kakssada viiskümmend miljonit eurot ja siis tõesti me peaksime midagi ette võtma, sada tuhat töökohta läheb kaduma. Äh, inimeste tervis on äh, ohus, äh, ohutus on õõnestatud ja seega ma tervitan igasuguseid algatusi, mis selle probleemi tahavad eemaldada, eriti mis puudutab äh, intellektuaalomandi õigusi. mõelgem sellele finantskriisile, kui sügav see on ja kui me ja iga summa, mis läheb kaduma, on suureks hobiks äh, ja kui me suudaksime selle raha kokku hoida ja tagasi võita, siis sellest oleks kasu nii äh, üksikkodanikele kui ka tervele majandusele ja loodetavasti saavutame edasimineku siis läbi selle, et äh, suurendame tõhusust äh, Euroopa Liidu tollis suur tänu ja proua Brender, kas saab järgmisena sõna? suur tänu, härra juhataja, kallid kolleegid kinni äh,, võltsitud toodete kinni äh,, kinni peetud võltsitud toodete arv on tõusnud oluliselt tolliasutustel ja võltsitud ravimid on loomulikult äh, tõhus, suureks ohuks rahva tervisele ja igal aastal jõuab Euroopa turule rahva tervist ohustama tohutu hulk selliseid ravimeid. võltsitud tooded äh,, tooted tekitavad tõsist, tõsist kahju, miljonites kahju Euroopa majandusele ja seda oleks võimalik peatada, võttes äh, õige seadusandluse ette, aga ravi, võltsravingute pidurdamine ei ole eesmärk omaette. legitiimsed äh, ärihuvid ja innovatsiooni toetamine tuleb arvesse võtta, aga me peame intellektuaalomandi õigustele lähenema laiemast aspektist. me peame vaatama sellele laiemas õiguslikus ja majanduslikus aspektis. Õnneks on õnnestunud ähm, reisija pagas välja võtta siit ja, ja arvesse võtta väiksed kaubapartiid, kui need on ühes pak-, pak-, pakis. Äh, ma toetan ka seda, et tollimenetlused peaksid toimuma kiiremini, aga eriti toetan seda, mida öeldakse transiitkaupade kohta. geneeriliste ravimite äh, transiiti Euroopas ei tohiks peatada. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Möltser. tänan, juhataja ühed kõlb-, külvavad, teised äh, lõikavad ja seda teevadki need äh, tootepiraadid, kui nad äh, kopeerivad tooteid. paljud ei saa aru, et plagieerijad säästavad materiaalseid kulusid ka, mitte ainult ei hiili mööda õigustest, ja tihtipeale muutuvad nad järjest jultunumaks, nad avaldavad äh, firma kataloogi, firma lehekülgi, hiinlased äh, kopeerivad äh, näiteks Euroopa tooteid, registreerivad Hiinas nendele patendi ja siis kaebavad eurooplaste peale, nagu nemad oleks patendi veel röövinud. meil tuleb lõpetada selline smugeldamine äh, ja lõpetada intellektuaalomandi õiguste rikkumine hiinlaste poolt, sellepärast et nemad vastutavad üheksakümne viie protsendi selliste rikkumiste eest. ja proua Pasescu, palun. aitäh, juhataja. intellektuaalomandi õigused on ähm, innovatsiooni kõige suuremate motiveerijate hulgas. kui neid rikutakse, siis see võrdub vargusega ja seda tuleb karistada. intellektuaalomandi õiguste järgimine on vajalik ka selleks, et äh, töötegijad saaksid tasustatud ja uued ideed kaitstud. järjest rohkem on piraatlust ja võltsinguid. toll peaks ebaseaduslikku tegevust tõkestama. rõhutan, et vaja on konsolideerida intellektuaalomandi õiguste järgimist ähm, niimoodi, et äh, parandatakse olemasolevaid õigusakte. tuleb seejuures arvestada majanduse arengut ja, ja senise õiguse kohaldamist. aitäh! ja nüüd volinik Šemeta, palun. et te saaksite öelda oma arvamuse debatist. lugupeetud juhataja, lugupeetud saadikud, kõigepealt alustuseks suur aitäh selle ääretult huvitava arutelu eest. on täiesti selge, et nii tarbijate elu ja tervis kui ka Eest-, Euroopa ettevõtjate heaolu on ühised ähm, prioriteedid. me soovime ühelt poolt intellektuaalomandi kaitset tõhustada ja teiseks äh, ähm, mitte takistada legitiimset kaubandust. tundub, et sama leiavad ka Euroopa Parlamendi saadikud. lisaks sellele on meil vaja äh, mõelda ka ähm, selle peale, kuidas meie pa- äh,, poliitika haakub ähm, rahvusvahelise kaubandusega. transiit on olnud väga keeruline küsimus. samas ma siiski usun, et me oleme asja äh, hoolikalt uurinud, me oleme eh, kujundanud sellised eh, plaanid, et eh, mured on maandatud. palju muresid on siin tõstatatud täna, ma pean ütlema, et hi-, hiljutiste India sündmuste valguses mäletatavasti India minister ju rõhutas, et Euroopas toimuv geneeriliste me-, Äh, ravimite osas ei ole enam nende jaoks probleem. minu arvates sõnastus on väga hoolikalt tasakaalus äh, meie ettepanekus. ma võtsin teadmiseks teie märkused öö, äh, laiema poliitika osas, näiteks tolliametnike koolitamine, tarbijate informeerimine ja nii edasi. mitte kõiki neid asju ei saa reguleerida antud õigusaktiga, aga kindlasti teie seisukohad on väga õigeaegsed, seepärast et neid saab kasutada IPR-i ehm, tegevuskava täiendamisel. mõned teiest, teie hulgast küsisid, et eh, milli-, millal on planeeritud materiaalõigus eh, muut-, eh, muutmise küsimused. kaubamärgi osas on see prognoositud käesolevaks sügiseks esitame omapoolsed uued ideed selles küsimuses. reguleerimisala ulatus ja patent, noh, selle kohta ma ütleksin, et loomulikult on tegemist patendi näol väga keerulise küsimusega ja nendega tuleb väga hoolikalt tegeleda ja, või ettevaatlikult tegeleda ja sellepärast me olemegi kahte liiki tegevust ette näinud patentide osas. kõigepealt õiguslik menetlus äh, rikkumiste tuvastamiseks ning äh, teiselt poolt tegevus äh, võltsingutega. toll on kindlasti siiski õige koht, kus seda tööd teha, mina arvan, et patentide kaitsmine on samavõrra oluline kui muude intellektuaalomandi õiguste kaitsmine. kõikidele küsimustele me täna vastuseid ei leida, leia, loodan siiski, et peatselt leiame tasakaalustatud lahenduse, kindlustamaks, et see ettepanek võetakse enne selle aasta lõppu vastu eh, ja niimoodi toimub see Ähm, ajal, mil tähistatakse ühtset äh, turgu, kindlasti komisjon toetab seda pro-. suur tänu, volinik. ja nüüd saab sõna raportöör Jörgen Kreutzmann. tänan teid äh, arutelu eest. selge on see, et äh, tolliametnikud ei pea vastutama äh, patendiõiguse eest, seda ütles ka praegu volinik ja ma ei saa aru sotsiaaldemokraatidest kolleegide muredest. geneerilisi ravimeid puudutav tekst ütleb täiesti selgelt, et tolliasutused ei takista vabakauplemist ravimitega, eriti geneeriliste ravimitega. ma pöörasin erilist tähelepanu sellele küsimusele et kaitstakse õigusriigi põhimõtet, see on liberaalide jaoks väga oluline kriteerium. ehk siis see, keda süüdistatakse rikkumises, saab ka kaevata tolli peale. nõukogu kompromisstekst äh, sisaldab paljusid meie muudatusettepanekuid, näiteks mis puudutab äh, delegeeritud akte, meie pakkusime siin välja omad äh, määrad, nõukogu pakkus kolm kilo ja viis tükki, ähm, see puudutas siis äh, neid väikeseid partiisid, ühesõnaga meil tulevad äh, läbirääkimised nõukoguga ja ma usun, et aasta lõpus saab jõustuda määrus, millest saavad kasu tarbijad, andmekaitse, ettevõtted, kes seda kindlasti vajavad, samuti saavad sellest äh, kasu ka tolliametnikud, me üritasime vähendada nende õlul olevat äh, bürokraatiakoormat ja suur tänu selle eest. Äh, tänan, tänan tehtud töö eest ja käesolevaga on nüüd arutelu läbi ja tundub, et tõesti äh,